finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid ja nüüd ma annan sõna raportöörile härra Baltšile. Äh, suur aitäh, proua juhataja. raportöörina on mul hea meel selle üle, et meie arutelus osalevad nii paljud, et arutada rahaturgude tulevikku rahaturualane seadusandlus on leidnud viimase viie aasta jooksul põhjalikku ülevaatamist. me ei ole kavatsenud midagi üle reguleerida, meil on esmakordselt olemas terviklik ülevaade panganduse, turu reguleerimise ja fondi reguleerimise olukorrast ja seadusandlusest. see näitab ka seda, et me saame nüüd neid tervikuna vaadates kõrvaldada puudused ja ebakohad kui finants- ja võlakriis puhkes aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaheksa, polnud seadusandjal eh, sellele veel vastust. me olime tegelikult ka siis kiiresti tegutsedes piisavalt edukad me ehitasime ümber hoone tervikuna, äh, vundamendist alates me lõime uued järelevalvesüsteemid, äh, kehtestasime üle-euroopalised äh, standardid ja pangaliidu toimimise põhimõtted, kuid me peame nüüd vaatama, kus on need lüngad ja kus me peame või ja kus me ehitasime liigagi kiirustades me e, e, loodame, et selle aasta lõpuks esitab komisjon kõik e, mõju tagajärgede analüüsid. esiteks olemasolevate seadusandlike aktide sobivus ja täpsus. me ei tohi kehtestada reegleid, mis oleks omavahel vastuolus või mis üksteist küsimärgi alla seaksid. teiseks meil on vaja luua tarbijatele turg ja seda säilitada me peame väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele mitte liigi suurat, suurt koormat panna. me peame vaatama, et meie seadusandlus kolmandaks vastaks rahvusvahelistele nõuetele ja aitaks tagada meie finantsteenuste osutajate konkurentsivõime ülemaailmsel turul me peame tegema tõsist koostööd nii FSB kui ka IOSCO-ga erilist tähelepanu tuleb pöörata ka investorite, me soovime, et seadusandlus ei toodaks mitte ainult teabematerjali, vaid oleks sihipäraselt suunatud eh, investoritele ja tarbijatele, me tahame kõrvaldada kõik tõkked eh, finantsteenuste teelt ja seda, et need teenused oleks kättesaadavad meil on tarvis kogu selle seadusandliku paketiga tagada, see, et äh, finantsteenused äh, tuleksid eeskätt kasuks seal, kus neist on kõige suurem kasu, see tähendab reaalmajanduses. minu kui ka, äh, kui raportööri ja ka Rahvapartei jaoks tervikuna on need olulised momendid ja me soovime et me viiksime läbi nii kvalitatiivse kui ka kvantitatiivse analüüsi ja et seda teeks Euroopa Komisjon koos Euroopa järelevalvesüsteemi asutustega. meil on vaja tagada finantsturgude stabiilsus ja meil on taga vaja kaitsta tarbijaid. finantsturge reguleerides on meil tarvis tagada, et Euroopa kui eh, finantsturgude eh, kui finantsturud oleksid konkurentsivõimelised eh, teiste finantsturgudega kogu Euroopas ja me peame tegema järeldusi ka kõigest sellest, nendest sammudest, mida oleme astunud pangandusturu suunas ja loodame seda teha ühiselt koos teiega, härra volinik. härra volinik, palun well,. suur aitäh, aitäh, et te andsite mulle võimaluse täna siia tulla ja tahaksin nüüd tänada härra Valtsi selle suurepärase selge raporti eest. jagan tema eesmärke sajaprotsendiliselt, tuleb luua raamist äh,, raamistik finantsteenustele ja selleks, et see teoks saaks, peaksid inimesed olema kindlad ka, et seda rakendataks. see peab olema proportsionaalne, see peab vastama, eh, olema kohandatav muutuvatele asjaoludele ja see ongi ähm, selle ähm, meie tegevuskava, meie kapitaliturgude liidu tegevuskava aluseks. ettepanekud peavad üksteist täiendama ja ma tahaksin selles raportis keskenduda kahele teemale. kõigepealt kasvu toetav reguleeriv raamistik ja äh, väikeettevõtete finantseerimine. on selge, et hiljuti ellu viidud reformid on finantssüsteemi tugevamaks muutunud ja nüüd on tulnud aeg vaadata, kas nelikümmend õigusakti, mis me oleme vastu võtnud, äh, on ka mingeid ootamatuid tagajärgi kaasa toonud, nagu härra Valts ütles, ähm, kontroll on osa, lahutamatu osa meie õigusloomest äh, selle kuu lõpuks saavad konsultatsioonid läbi, loodame, et see aitab meie õigusloomet parandada ja ehm, see on osa sajast õigusakti läbivaatamisest, mis meil seisab ees järgmisel viiel aastal ja see kindlasti aitab meil tulevikus paremaid õigusakte koostada. see on ka üks teie soovitustest, ma tean meil on vaja sellist õigustikku, mis on proportsionaalne, kui me soovime sellise keskkonna luua, mis investeeringuid toetab. kui äh, tõesti õigustikku on võimalik äh, selgemaks, lihtsamaks muuta, äh, siis peaksime saavutama oma eesmärgid. muutkem siis õigusakte ja öö, ähm, ootan suure huviga järgmist kohtumist teiega, kui meie analüüs on läbi viidud selleks, et väikeettevõtetele finantseerimine lihtsamaks teha, on Ehm, tuleb ka eh, tööd teha, see on üks prioriteete teie, teie raportist, me tahame majanduskasvu, töökohti ja seetõttu peab olema meil mingisugune rahastamiskonveier, seetõttu on hädasti vaja kapitaliturgude liitu, suur tänu, et te toetasite seda ettepanekut oma raportis ja meil on olemas selline kiire algus, algus on juba tehtud, meil on vastavad direktiivid vastu võetud ja ootame nüüd teie, teie järgnevaid ettepanekuid selleks, et äh, väärtpaberistamine standardseks muuta, samuti tuleb kaasa aidata pankade tegevusele majanduse rahastamisel loodame, et meie äh, töötempo ei rauge ja muidugi teie raportis on veel palju, palju soovitusi ja see kinnitab minu usku sellesse, et koostöös on, on meil tõelised võimalused need õiged õigusaktid välja töötada, et saavutada õige tasakaal ja saavutada finantsstabiilsus, tarbijate usaldus ning tagada majanduskasv kogu Euroopas. suur aitäh, järgmiseks härra Levanovski, palun lugupeetud juhataja lugupeetud volinik on loomulik et kriisijärgselt ja kriis sai alguse finantskriisina me peaksime kasutusele võtma kõikehõlmava äh, finantsmäärustiku selleks et tagada äh, finantstoodete turvalisus pangandus ja makromajanduslik stabiilsus mis tähendab seda et kaasnevad kulud ja keerulisemad määrused. nüüd me peaksime hakkama ühtlustama ja mitmekesistama ka äh, mittepangandusasutuste kaudu võimalikke rahastamiskanaleid. me loomulikult ei suuda saavutada Ameerika mõõtmeid, Euroopa Komisjoni äh, rohelist raamatut kapitaliturgude liidu kohta tuleb igati tervitada, kuid meie ettepanekutes järgnevaks perioodiks me peame arvestama ka rahvusvahelist konkurentsiolukorda, mastaape ja juurdepääsu VKI-dele rahastamisele, kuid me peame kuulama ka seda, mida räägitakse turgudel, sest teinekord on tõkete eemaldama palju tähtsam äh, kui reguleerimine. järgmisena härra Stolojan felicitări domnului balz și aitäh, ma õnnitlen kolleeg Paltsi ja kõiki neid, kes äh, töötasid temaga koos selle raporti kallal. jah, see vastab tõele, viimase seitsme aasta jooksul oleme võtnud tarve terve lasu äh, direktiive ja määrus, mis puudutavad finantsteenuseid, seda me tegime äh, kriisi tagajärjel meil on vaja finantsstabiilsust kaitsta, meil on tarvis tagada tarbijakaitse ja me peame tulevikus vältima seda, et finantsturgude eksesse ta-, tasutakse, makstaks kinni Euroopa maksumaksja rahaga. nüüd me oleme aga jõudnud punkti, kus me peame eh, tegema tehtust kokkuvõtteid. milline on bilanss, me peame vaatama, kus on vaja täiendavaid seaduse eh, sätteid ja üle-euroopalisi eeskirju. ma leian, et eh, raportis tehtud ettepanekud on väga õnnestunud, sellepärast et see käsitleb eeskätt eh, VKE-de juurdepääsu finantsteenustele ja laenuvahenditele. see aitab tagada pikaajaliste projektide finantseerimise, aitäh! ja nüüd kolleeg Tang suur aitäh! Euroopa majanduse käsi ei käi sugugi hästi, investeeringud ei napi, pangad ja VKE-d ei saa omavahel kokku, finantsteenuste turud ei ole piisavalt arendatud, selles suhtes võib kapitalide äh, kapitaliturgude liit pakkuda võimalikku äh, lahendust, seega saab eri, äh, ületada erisused liikmesriikide vahel ja luua ühtne kapitaliturgude liit. komisjon on vaadanud, millised kogemused on Ameerika Ühendriikides ja seal selgub et, et kaheksakümmend protsenti krediteerimisest eh, lähtub eh, kapitaliturgudelt, meil Euroopas on see protsent vaid kakskümmend, meil on eeskätt tegemist eh, pankadepoolse finantseerimisega kuid seda asja on vaja senisest paremini korraldada kui me seda pilti vaatame, siis ühelt poolt on tegemist äh, hoiustajate rahaliste vahenditega, siis äh, ettevõtetele kuuluvate rahaliste vahenditega ja nüüd tegelikult rõhutabki härra Palts oma raportis seda, et finantsteenused kui sellised ei ole mitte eesmärk omaette, vaid peavad tooma reaalmajandusele tõsist reaalset kasu finantssektorit tuleb vaadelda kui sektorit, mis peab teenuseid osutama ja siis me peame kontrollima, et ta neid teenuseid tõesti osutaks ja seda on võimalik ainult äh, saavutada, kui me ko-, öö, äh, mõtestame endale selle olukorra üle-euroopalises kontekstis, see tagab meile majanduskasvu ja senisest parema tööhõive. proua Svendmat, ma tahaksin tänada härra Paltsi selle tõsise töö eest ja volinikku selle eest, et ta pikendas tähtaega konsultatsiooni. nagu teised on öelnud, viimase viie aasta jooksul on Euroopa Liidus vastu võetud pretsedenditu arv finantsmääruseid. seetõttu on nüüd õige, et me astume sammu tagasi ja vaatame, mis on kattuvad. härra Paltsis selgelt rõhutatakse, et see ülevaatamine peab olema, minema kaugemale kvaliteedist ja rõhutab, et igasugune mõjus ülevaatamine peab mõju keskenduma ka kvantitatiivsele aspektile. mina äh, näen raportis ka kattuvusi eriti MIFID-i ja kapitalinõuete direktiivi nelja vahel, kus ei ole piisavalt äh, kohandatud kapitalinõudeid äh, tekkinud uutele nõudlustele ja mittefinantsasutustele esitatavad eh, olid mõeldud sellele, et nad ei kasuta, kuritarvitaks seda, eh, kuid see tõi kaasa väga suure bürokraatia, ettevõtjad ei mõeldudki kaasata. ma loodan, et me saame teha koostööd komisjoniga, et lõpule viia konsultatsioonid ja eh, üle vaadata ka need standardid, et lahendada veel olemasolevad probleemid ja saavutada parem regulatsioon. ja nüüd härra Ježek mul on hea meel selle raporti tulemuse üle. Eh, see esitatakse sellel olulisel hetkel, eh, kui me üritame lappida neid lünkasid, mis meil seadusandluses on eh, seoses kriisiga kapitaliturgudele ja üritame soodustada investeeringuid ja majanduskasvu Euroopas. selle raporti põhiline eesmärk on kutsuda üles komisjoni läbi viia kumulatiivse mõju hinnang ning üle vaadata äh, kõik uued õigusaktid, mis on jõustatud äh, selle kriisi järel. ma igati toetan, see on minu arvates väga oluline, et mõjuhinnangu käigus vaadatakse äh, üle see, kuidas Euroopa õigusaktid, erinevad õigusaktid finantsteenuste valdkonnas haakuvad omavahel, kas on mingisuguseid lünki äh, kas nad on saavutanud ka soovitud tulemusi, millised on tagajärjed ja kuidas Euroopa konkurentsivõimet on ülemaailmselt mõjutanud. me peame mõistma paremini, eh, millised on meie seadusandluse, milline on meie seadusandluse seisund, et hakata üles ehitama paremini kapitaliturgu. kuid on terve rida punkte, mida ma sooviksin läbi rääkida. selleks, et tagada Euroopa ülemaailmne konkurentsivõime, meil on vaja sidusat raamistikku eh, meie suhetes kolmandate riikidega, näiteks eh, USITS fondide puhul teiseks, äh, võtmetähtsusega on tagada juurdepääs VKE-dele, et tuua Euroopa majandus tagasi kestlikule kasvule me peame tagama, et kehtivad seadusandlused ei takista seda protsessi, vaid äh, kõrvaldavad äh, võimaluste piirides olemasolevad takistused. suur tänu. järgmisena härra Demasi. proua juhataja volinik Hill, kolleeg Palts. finantslobistid Brüsselis on pannud juba šampuse külma selleks, et ületada kõik lüngad, kuid oluline on eh, finantsturge tõepoolest eh, korrastada, kuid see ei pea olema kõikehõlmav. Euroopa Liidus on liiga palju panke, panku, need on liiga suured ja liiga tiheda võrgustikuga ja äh, neid ei, nad ei ole huvitatud elama äh, ilma elanikkonna toetuseta, samas Äh, Ameerika Ühendriikides on olukord teistsugune, Burka Palts on töötanud väga põhjalikult selle raporti kallal ja ma tänan, et ta on terve rida meie ettepanekuid vastu võtnud, kuid samas Euroopa äh, Komisjon esitab äh, oma rohelises raamatus ettepanekuid, mis on kas aegunud ajast maas või otse Ameerika Ühendriikidest malja maha kirjutatud. hiljuti volinik Hill Mm, rõhutas oma kõnes äh, USA-s, et VKE-dele panustamine on tegelikult äh, selline äh, reklaamitrikk, aga Euroopa Liit vajab tegelikult neid VKE-sid erakordselt eh, ja eh, ainult see tagab meile võimaluse järgmiseks käiguks rahaautomaadi juurde ja nüüd palun kolleeg Kiigolt, härra volinik eh, Põga-Palts, see raport aset-, teeb õiged rõhuasetused erinevalt äh, sellest, et äh, nagu püüdis väita kolleeg Swinburne, see ei rõhuta mitte dereguleerimist, vaid ühelt poolt äh, püüab ta vältida kahekordset reguleeritust ja teisalt püüab ta äh, selle raportiga osutada lünkadele, äh, mida on vaja täita seadusandlike regulatsioonidega. ühelt poolt oleme teinud väga palju, teisalt aga me pole toiminud väga paljudeski küsimustes piisava proportsionaalsusega kui me räägime finantsteenustest, siis me peame lähtuma ju tegelikult kasutajast. andke andeks, kas need teenused pole mitte liiga kallid nende, ähm, kes neid kasutada soovivad ja tegelikult niisuguste teenuste olemasolu öö, äh, toodab rahalisi vahendeid ja kasumit ainult nende pakkujatele. minu meelest on selles raportis ka kaks lünka esiteks, finantskriis ei ole möödas, ta on lihtsalt kõikuma löönud, kui intressimäärasid pikaajalisel, pikaajalisel perioodil vältel vaadata, siis ei ole täpselt selge, kuhu suunas me liigume ja mina olen nõus Fabio De Masiga, äh, kui ta ütleb, et me ei saa finantssektorile lihtsalt mõningaid kosmeetilisi parandusi teha. ei, meil on vaja niisugu seadusandlikke otsuseid, Äh, mis tagaksid pikaajalise kestliku tulemus, tulemi. iseäranis oleks minu arvates oluline pöörata tähelepanu sellele, et uued riskid ja kriisid ei teki selleks, et öö, äh, öö äh, pikaajalised äh, riskialtid äh, laenud kantakse pankade ja finantsasutuste äh, bilanssi ja hiljem tuleb kellelgi teisel, see tähendab meil teiega nende eest maksta. proua juhataja, Lord Hill kui teil on pangale võlgu rohkem kui sada naela, siis teil on probleem, kui miljon, siis ei ole. Euroopa Liidu finantsmääruste kriisiga pankadel olid miljardid võlgu, kuid äh, probleem tekkis Euroopa kodanikele, et Euroopa Liidu finantsteenuste määrus äh, ennetab seda, kuid samuti rõhutatakse, et tuleb vähendada finantsmääruste koormat, sest sellega suurenevad kulud ja muudab, äh, muudetakse Euroopa Liidu finantsasutuse äh, vähem konkurentsivõimeline. kuid see idee on sama naeruväärne kui see, et äh, äh, Lord Hill toetab näiteks Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljumise häälust. Euroopa Liidus üritatakse üha rohkem regulatsioone luua, suuremat Euroopat, suuremaid kulusid ja seetõttu üha rohkem Ühendkuningriigi ja USA finantsteenuste ettevõtjad mõistavad selleks, et vabaneda Euroopa Liidu ähm, seaduste kammitsest ja Ühendkuningriik peab hääletama Euroopa Liidust lahkumise poolt. ja nüüd härra Mono. härra volinik, kallid kolleegid, äh, kahju, et see raport äh, ei suuda kõiki äh, olusi äh, teemasid õigesti käsitleda. kõigepealt ähm, kahe tuhande kaheksanda aasta määrus, ähm, kui me ei suuda eristada äh, hoiustamisi äh, või hoiuseid äh, riskiga seotud tegevusest, siis ähm, jätkub ruleti mängimine teiste inimeste rahadega tõesti, pangad elavad teiste kulul ja ähm, Rahvapartei ja teisedki on siin ähm, erapankade poolt, äh, nad ei kaitse kodanikke kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta algusest peale, äh, teevad nad äh, lausa vastupidist ähm, ja ei kaitse hoiustajaid. meenutan siin Itaalia panga, pangakriisi ja igasuguseid elukindlustusfirmasid. nüüd väärtpaberid, väärtpaberistamine, te tahate sotsiaalseid mehhanisme äh, äh, alates kahe tuhande kaheksandast aastast taga, äh, ettevaatust Pandora laekaga see võib hoopis pankade, pankade tegevust soodustada, aga mitte majandust toetada. ning praegu lihtsalt Äh, ei ole et Euroopa ettevõtetel võimalusi ähm, konkureerida maailma tasandil, sest neil pangad laenu ei anna. nüüd usun, et Euroopa Komisjon äh, muidugi äh, tahaks väga äh, majandus- ja rahaturgudel osaleda, aga mõelgem põhjalikult järele, enne kui me USA-ga konkureerime proua Morva järgmiseks. suur aitäh! tänan ka härra, tahaksin esitada küsimuse härra volinikule, kui see uus reeglistik vastu võetakse, mis puudutab kapitaliturgude liitu ja kui püütakse kaitsta tarbijaid ja kui nõutakse tarbijate teavitamist Äh, nõutakse äh, pankade vastutustundlikku ja läbipaistvat käitumist ja otsustavust ja pangandusjärelevalvet sedasama, siis ma tahaksin teilt küsida, härra volinik, kas te teate, et minu kodumaal Ungaris on kõige olulisem sotsiaalne probleem järgmises, see muidugi pole mitte ainult Ungaris nii, äh, tegemist on välisvaluuta võlgnikega. see tähendab seda, et äh, väga paljud kodanikud võtsid äh, laenu äh, võõrvaluutas. kliente oleks tulnud teavitada, kui laenuvõtja oleks saanud ikkagi lõpuni täpselt aru, mida ta teeb kui eh, pangad oleksid teavitanud eh, neid, kes laenu võtsid. nüüd on nad keerulises olukorras, need on tuhanded perekonnad puutuvad nüüd sellega kokku, mida saaks Euroopa Liit ette võtta, et seda olukorda kuidagigi lahendada. tere õhtust, eh, ütleb härra Fernandes kõikidele ja tänab härra Paltsi niisuguse töödokumendi koostamise eest. ta tänab ka härra Hilli selle eest, et ta eh, suunab meile selgitada komisjoni finantsturupoliitikat ja selles osas väga palju eh, meid aidata. meil on ühelt poolt tarvis lõpule viia eh, pangandusliit ja nüüd on tarvis luua ka kapitaliturgude liit, mis peab aitama meil Euroopa kapitaliturge reguleerida. mitte ainult euroalas, vaid ka väljaspool seda meil on oluline tagada uute projektide äh, rahastamine. tehtud on kaks ettepanekut, mis aga mind veidi häirivad. esiteks rõhutatakse, et hoolitseda tuleks selle eest, et tulevikus ei peaks enam riske olema. et riskid tuleb välistada. minu meelest toob sellega kaasa äh, Euroopa eh, euroala fragmenteerimine, fragmenteerumise. ja minu arvates me ei soovi seda ometi kapitaliturgude liiduga saavutada, pigem vastupidi. Eh, kui me räägime eh, kapitaliturgude turge puudutavat seadusandlust, siis me tahame, et me oleksime eh, vaatama, et kõik vastu võetud seadusaktid oleksid omavahel sidusad, aga me ei soovi neid üle reguleerida. suur aitäh, president, see on kahtlemata väga oluline teema eh, meehoiused näiteks eh, seni, kuni pankadel on probleemid, on siis, on meie hoiused ainult saja tuhande euroni kaitstud, aga kui probleeme tekib, siis peavad ikkagi vastutama mitte hoiustajad, vaid pangad. küsimus on nüüd selles, kas äh, pankadel on, äh, pank, pankadel on oskusi arukalt meie rahaga ümber käia. kui me räägime Euroopa projektist, siis äh, kõiki panku peaks ju vaatlema ühtemoodi, olgu siis tegemist põhjapoolsete riikide eh, pankadega või, või lõunapoolsemate eh, pankadega, ma räägin siin Kreekast. Eh, mul on väga hea meel, et et raport koostati, mina olin variraportöör oma fraktsioonis ja loodan, et homme hääletatakse selle poolt. järgmiseks Vegas, palun aitäh kahe tuhande seitsmenda aasta finantskriis äh, ajal rõhutati, et meil ei ole piisavalt reegleid ja seadusandlikke akte, minu arvates on asja see tegemist olukorra alltõlgendus. meile tundub, et kui me võtame vastu mitmeid regulatsioone, siis me suudame ka panku kontrollida. kuid see ei toimi ja see tekitab pangandussektoris suurimaid probleeme ja viimati puutusime sellega kokku ka Portugalis. olukorda manipuleeritakse ja järelevalvenõukogude liikmeid mõjutatakse. kui me räägime süsteemselt olulistest finantsinstituutidest, siis nad püüavad väita, et midagi nagu tehakse, aga olukord tegelikult ei muutu pangandusliit, finantseerimissüsteemi avalik kontroll ja nii edasi, eh, see eh, see annab meile eh, õigust just täpselt seda väita, mis ma just äsja ütlesin, nii kolleeg Borghezio, aga ja sellepärast saab sõna kolleeg Gill. suur tänu, volinik raportöör, kõigepealt palju õnne selle raporti puhul. ma usun, et siin on leitud õige tasakaal rahastamiskanalite, äh, reaalmajanduse ja üleüldise äh, Euroopa Liidu regulatsioonide vahel ning äh, põhimõtteliselt peaks ju lünkasid täitma, mitte üle reguleerima. siin on näha, et me ei tohi unustada õppetunde, mis me oleme saanud finantskriisist ja meil on vaja selget, lihtsat finantsreguleerimisraamistikku. ise kapitaliturgude liit ei ole ka e, mingi imelahendus meie jaoks, see aitab muidugi tasakaalustada majanduskasvu taset, aga äh, kogu Euroopa Liidus tuleb eh, kõiki eh, ettevõtteid vajaduse korral rahastada, mitte ainult nendes riikides, kus tõesti on juba kapitaliturg välja kujunenud. et küsiksin volinikult, kas tõesti on võimalik finantsteenuste liidust rääkida, kohas, kus kapital eh, ei saa vabalt liikuda, sest liikmesriikide endi õigustik takistab seda see on oluline Euroopa Liidu eh, majandusele, vastasel korral ei, eh, ei suuda meie investeerimisfondid võistelda USA vastavate fondidega. killustatusest tuleb kiirelt üle saada. tähtis on see, et eh, keskmised väiksed ettevõtted saaksid samuti ligipääsu kapitalile ja seetõttu tuleb teha laenud kättesaadavaks ja taskukohaseks. Läheme edasi nüüd äh, vaba mikrofoni juurde ja tahaksin paluda kõikidelt kolleegidelt, pidage kõneajast kinni, sest me oleme juba ajast maas. seitse kõn-, kõnesoovi on esitatud ja ma kardan, et ma saan ainult viiele inimesele sõna anda, vastasel korral me lihtsalt ei jõua rohkem lõpp kuulata järgmine kõneleja, palun, üks minut. tänan, juhataja. ma tahaksin tervitada härra Helli ja samas õnnitleda raportööri raporti puhul. ma igati toetan välja pakutud meetmeid ja ma loodan, et need meetmed, eriti väärtpaberistamisturu areng tähendab paremat juurdepääsu äh, kapitalile ka VKD e jaoks. ma usun, et meie jõupingutused üleeuroopalisel tasandil aitavad kaasa suuremale lähenemisele, et Euroopa ettevõtjad nendes riikides, kus kapitaliturud ei ole veel korralikult välja arenenud, saavad ära kasutada suuremaid turgusid Euroopas. samas ei tohi unustada, et ka liikmesriigid peavad andma oma panuse, viima ellu struktuurireformid, et parandada ettevõtluskeskkonda ja tuleb toetada ka VKE-sid, pakkudes neile paremaid rahastamismudeleid. järgmine sõnavõtja härra Aavsagat, ma tänan juhataja, ma ei kuulnud, et te mainisite minu nime. ma tahan avaldada toetust sellele raportile, mis meile on esitatud. pärast sellega põhjalikult tutvumist olen veendunud, et see kajastab väga õigesti Euroopa finantsteenuste olukorda ja näitab, kuivõrd olu, oluliselt erinev on olukord Euroopas võrreldes USA-ga me peame tagama parema juurdepääsu rahastamisele, investeeringutele, me peame tagama, et meie tööstusettevõtjad saaksid tegeleda uuendustegevusega ja ka meie finantssektor. ja seetõttu on oluline, et see poliitika ei jääks pelgaks vahendiks, äh, kuid selle rakendamisega kaasneksid ka teatud mõjud ja reguleeritaks turgu ma ei nõustu sellega, mida üks minu vasakpoolsetest kolleegidest ütles. ta ei toetanud turgude reguleerimist ja samal ajal kahetses, et pangandussüsteem ei ole tsentraliseeritud, minu arvates need kaks aspekti käivad käsikäes. härra Mari, finantstehingute küsimus mõjutab ka tarbijaid, eriti Kreekas, kus pangad on rekapitaliseeritud ja seda Kreeka rahva kannatuste arvel. tehingutele kehtestatud täiendavad lõivud, tasud, mis suurendab veelgi kreeklaste koormust. me räägime teinekord kümne eurosest tasust äh, ühe eurose ülekande puhul äh, äh, krediitkaardi kasutamistasud on väga suured. sama võib öelda ka väikeettevõtjate kohta ja näiteks suurkaubandusettevõtetel on palju suuremad eelised võrreldes väikeettevõtetega. kõik see kokku tähendab seda, et, et pangad hoiavad tagasi neid dokumente, mille nad peaksid tegelikult esitama ja inimesed äh, võtavad laenu, aga ei suuda neid tagasi maksta ja nad äh, vajavad neid dokumente, kuid see on pankadepoolne tahtlik taktika, me peame tegema selle lõpu ja volinik peab kiireloomuliselt midagi ette võtma. cilj je dobro postavljen želimo uniju tržišta kapitala. lugupeetud juhataja eesmärk on õigesti paika pandud meie soov on eh, luua kapitaliturgude liit ka alameesmärgid on õigesti paika pandud eh, me soovime paremat juurdepääsu rahastamisele, äh, laenuvõtmistele, tarbijatele, rohkem investeeringuid, paremaid võimalusi VKE-dele ja paremat juurdepääsu finantsteenustele. kõik nimetatud eesmärgid on õiged. kuid me peame õppima ka oma vigadest, finantskriisi vigadest ja eriti me ei tohi unustada ka seda, kuidas pangad kohtlesid kodanikke. Äh, need tüüpilised panganduspettused, mõelge, kui paljud Euroopa kodanikke võtsid välja oma äh, laenu Šveitsi franki, äh, Šveitsi frankides ja see oli tüüpiline panganduspete. järgmine sõnavõtja. tänan, juhataja finantskriis avaldab veel lastavat mõju Euroopas ja tema mõju on nähtav. on häid uudiseid, on halbu uudiseid, sõltub sellest, kuhu poole vaadata, ütleb härra Šoltes, kuid meie kodanikud ei ole täheldanud erilist paranemist, sama võib öelda ka VKE-de koha pealt. kõik see, millest me praegu räägime, seadusandluse muutmisest finantsturgude jaoks ja kõik muud sammud peavad põhinema väga põhjalikul analüüsil, vastasel juhul me ei suuda seda sammu edasi astuda äh, küsimus selles, milleks need sammusid on vaja. me peame mõtlema kodanikele, tarbijatele ja mitte ainult äh, pankadele ja suurematele finantsasutustele, keda me teenime, pank, pankasid või tarbijaid. tänan. Eh, ma tahaksin meenutada äh, koja liikmetele et te olete küll palunud sõna täiskogul, kuid kahjuks meil ei ole rohkem aega täiendavateks sõnavõttudeks vastavalt kodukorra reeglile kaksteist. Te võite esitada oma küsimused, äh, et saada kirjaliku vastuse, kui see küsimus ei ole pikem kui sada sõna. ja tänan teid väga ja nüüd saab sõna volinik. lugupeetud juhataja, tänan teid. suur tänu nende väga mitmekülgsete sõnavõttude eest kui me keskendume raportile, siis ma arvan, et väga paljud kommentaarid viitasid sellele, milline on finantssektori äh, unikaalne seisund meie majandusest äh,. see on vahend ja mitte eesmärk. meil on vaja tugevat finantssektorit, et tagada Euroopa majanduse taastumine ja ka meie ühiskonna äh, jaoks, et, et tagada rahastamine ettevõtjatele, soodustada töökohti ja majanduskasvu ja anda võimalusi ka kodanikele, kes valmistuvad näiteks terviseriskide või äh, vanaduse vastu. ja seda arvestades, arvestades, et me oleme vastu võtnud mitmeid erinevaid õigusakte äh, finantskriisi mõjul äh, on äh, nagu härra Paltsamaa raportis väga selgelt ütleb, on oluline nüüd kontrollida, kas kõik need õigusaktid toimivad nii, nagu me soovisime. me ei sea kahtluse alla nende reformide äh, põhistruktuurid, vaid me peame esitama küsimuse endale, kas finantsstabiilsuse säilitamisel ei takista me, me neid investeeringuid, mida Euroopa vajab oma konkurentsivõime töökohtade loomiseks. nagu sageli finants regulatsiooni puhul äh, küsimus taandub äh, õigele tasakaalule. nagu ma ütlesin, me peame mõtlema meie ülemaailmsele konkurentsivõimele ja ka sellele, kuidas äh, tagada turgi, tarbida usaldust turgude vastu. see esimene etapp tõendite kogumisel, mis on inspireerinud ka seda raportit, see etapp lõpeb kahe nädala pärast. meil ei ole mingisuguseid äh, etteaimatavaid äh, arvamusi, vaid vastupidi, see annab meile võimaluse, nagu paljud kolleegid ütlevad, aru saada, kuidas seadusandlus toimib, kas on mingeid kattuvusi või kas on mingisuguseid lünkasid, millega tuleks tegeleda. ja ma loodan, et me saame selle põhjaliku info, mille alusel eh, siis eh, teostada analüüsid ja koostada meie soovitused. kui meil on need käes, siis ma ootan arutelusid teiega ja jätkame tihedat koostööd parlamendiga selleks, et üle saada nendest rahvuslikest barjääridest ja takistustest, mida täna mainiti, selleks, et välja arendada tõeline ühtne äh, ähm, kapitaliturgude liit Euroopas. suur tänu. ja nüüd saab sõna raportöör härra Palts. Micro, please tahaksin tänada kõiki kolleege, kes täna õhtul sõna võtsid. minu arvates olid nad vägi, väga suurt abi pakkuvad äh, küsimustes, mis on meile kõikide jaoks olulised pärast viit aastat intensiivset seadusloomet pärast finantsjärelevalve ümberkorraldamist ja, ja pärast seda, kui oleme võtnud sihikule kapitaliturgude liidu loomise, siis on vaja vaadata, millised on senise seadusandluse toime eh, ja mis vajab parandamist, seepärast tervitan ma komisjoni juba õiges suunas astutud samme, aga ka neid kulgevaid konsultatsioone, mis on suunatud kapitaliturgude liidu loomisele ja selge on see, et parlamendi raport arvestab nende konsultatsioonide tulemuste ja seisukordadega kui me räägime kapitali öö, eh, omakapitali direktiivist number neli, siis on selge, et see hõlmab nii öö, eh, eh, väiksemaid kui keskmise suurusega krediidiinstituute ja seda saab ainult tervitada EKONi komisjoni seisukohaga tuleb äh, aga nõustuda, et me peame vähemalt kord aastas kontrollima, äh, milline on langetatud otsuste proportsionaalsus. kuid tegemist pole mitte mingi ühe äh, nähtuse, me peame nägema seda kõike kui protsessi, kui tervikut meil on vaja mõista, kuidas vastu võetud seadusandlike aktide vastastikune mõju öö, äh, milline see on, millised on selle tagajärjed ja kuidas me saaksime nende toi-, koostoimet parandada. me äh, kutsume üles seda põhjalikumalt tegema nii äh, Euroopa Komisjonil kui ka Euroopa järelevalveasutustel, eeskätt Euroopa äh, Äh, pangandusjärelevalvel selleks, et suuta äh, tagada seadusandlusest kinnipidamine ja praktiliste otsuste langetamine. ma äh, loodan, et teie, härra volinik Hill, annate sellesse oma panuse, aitäh. jah, seega on selles päevakorrapunktis arutelu lõppenud ja nüüd me